avan meie tänase koosoleku, tere tulemast. tere tulemast ka eelarvekomisjoni liikmetele, kellel on võimalus täna siin osaleda, kui nad soovivad. me räägime nendega siis koos esimesest päevakorrapunktist. Teile on päevakord esitatud, muudatussoove pole, see on kinnitatud ja nüüd teine punkt, meil on siin eelarve kontrolli komisjoni uudised koos keeltega, mida kasutatakse internetis, kantakse seda üle, nii et maailma ajakirjandus kuulab, mida me siin teeme nüüd on meil täna siin võimalik Itaalia ametivõimude ja majanduspolitsei esindajatega täna kohtuda ja mul on väga hea meel, et meil õnnestus see kohtumine korraldada. päevakorrapunkt number kolm, mina olen meie komisjoni raportöör selles küsimuses ja Äh, eelarvekomisjoni raportööril härra Ashfordil ei olnud võimalik täna siia tulla, sest tal on teine kohtumine. ma tahan rääkida, milline on meil kolmepoolsete läbirääkimiste seis, viimane voor toimus seitsmendal ja kaheksandal novembril. kaheksa tundi pidasime läbirääkimisi ja rääkisime artiklitest sada kuuskümmend seitse kuni äh, kakssada kakskümmend kaheksa. esialgne kokkulepe on meil järgmiste artiklite puhul sada seitsekümmend üheksa Need on kasusaajate kontod sada kaheksakümmend, abikõlbulikkus, aga lahtine on seal veel vabatahtlike töökoormus sada kaheksakümmend üks, kaasatud üksused, kokkulepe on olemas. rääkisime ka artiklis sada kaheksakümmend kaks abikõlbulikkuse põhimõtted sada kaheksakümmend viis ja sada kaheksakümmend kuus, toetuste puhul kumuleerimise keeld ja topeltrahastamise keeld ja retroaktiivsus on keelatud, siis sada kaheksakümmend seitse, sada kaheksakümmend kaheksa avalikud hanked, sada üheksakümmend, sada üheksakümmend kaheksa abikõlbulikkus, valikukriteeriumid, toetuse andmine, lõpp, leping, kõik see sai edukalt läbi vaadatud, artikkel kakssada, üksikasjalikud küsimused äh, auhinnarahade kohta, tegemist on uue meetmega, mm, ilma tegelikke kulusid arvestamata lihtsalt mingi summa kuulutatakse välja, kakssada kolm finantsinstrumendid äh,, Euroopa Liidu kohustused, seal leppisime kokku kakssada üheksa, kakssada kümme finantsinstrumendid ja otsene ja kaudne haldamine, kokkulepe olemas, kakssada küm-, üksteist, kakssada kaksteist garantiid ja siis kakssada viisteist kuni kakssada kakskümmend kuus Euroopa parteid, siin, siin on äh, Äh, muudatusettepanekud kolmsada viisteist kuni kolmsada üheksateist, kus meil on veel küsimus lahtine ekspost kontrollide osas ja kindlate summade osas kokkuleppele ei jõudnud maksimaalne kaasrahastusmäär vabatahtliku töö puhul, läbipaistvusreeglid, aruandluskohustus toetuste puhul, finantsinstrumentide puhul ei ole me veel nõukoguga kokkuleppele jõudnud ka äh, ühiste sätete fondi osas, äh, finantsinstrumendid ja toetused samamoodi ka trustide puhul, usaldusfondide puhul ei ole me, me kokkuleppele jõudnud, eriti just avalikustamiskohustuse osas ja aasta lõpuni on uued äh, kolmepoolsete läbirääkimiste voorud ette nähtud, kokku viis tükki kahekümnendal novembril, kahekümne seitsmendal novembril, kahekümne üheksandal novembril, kuuendal detsembril ja üheteistkümnendal detsembril võtsime teadmiseks, et kolmepoolsed läbirääkimised valdkonnakomisjonides on põhimõtteliselt lõppenud ja me leppisime kokku, et põllumajanduse osa mis ei puuduta otseselt eelarvemäärust, et me võtame põllumajanduse omnibuse määrusest välja ja üritame siis nõukogu ja komisjoniga seda menetlust kiirendada. ja seda siis nii, et küsime nõukogult ja komisjonilt, kas me saaksime põllumajanduse välja jätta selleks, et esimesel jaanuaril määrus saaks jõustuda. TRAN, ITRE ja EMPLi komisjon, nende osasid me ei saa välja jätta, REGI komisjoni samamoodi, sellepärast et seal on tõesti väga palju seoseid ka eelarve, eelarve kontrolli komisjoniga ja meie pädevustega. nii palju siis minu poolt infot, kas teil on selle kohta küsimusi? kolleeg Rüübih, palun suur tänu selle ülevaate eest. mind huvitab see, et meil on väga palju projekte, nagu näiteks Aafrika fond, mille kaudu tuleb ka projekte äh, käima lükata. me soovime jätkusuutliku arengu eesmärkidest kinni pidada ja seal on näiteks üks üks äh, põllumajanduse kohta number kaks, kuus, puhas vesi, seitse Äh, taastuvad energiaallikad ja seal tuleb ju projekte ellu viia ning probleemiks on see, et projekte vaadatakse kui ühte projekti ja projekti ülesehitus, projekt ise ja projekti haldamine ei käi enam kokku. kas me võiksime neid osasid eraldi hoida, et et näiteks äh, kui siin mingit äh, veeprojekte käima lükatakse, et siis arhitektid oleksid eraldi, ehitus oleks eraldi ja läbiviimine oleks ka eraldi. see on endaga väga palju vigu kaasa toonud ja vaatasin ka eelarve kontrolli komisjoni perspektiivist paljusid projekte ja nägin, et alguses oli kõik osad eraldi, aga hiljem siiski mitte ja see tõi endaga kaasa vigu. ja ma tõesti leian, et eelarve kontrolli puhul näiteks erinevate energia- või põllumajandusseadmete hooldusega tuleb ka arvestada, sellepärast et muidu me kulutame väga palju vahendeid, aga lõppude lõpuks me ei saavuta seda tulemust, tulemust, mida me tahtsime. jah, vastus nagu Jerevani raadios, Armeenia raadios, põhimõtteliselt jah. aga nüüd läheb asi spetsiifiliseks, et millise õiguse alla erinevad äh, fondid kuuluvad ja ma teeksin nüüd ettepaneku, et kõigepealt tuleb vaadata, mis fondiga on tegemist ja siis tuleks tõesti tervet talupojapõhistust kasutada ja seal korri-, korrektuure sisse viia, aga tõesti tuleb vaadata, mis on materiaalses õiguses täpselt selle kohta öeldud. see, mis on äh, eelarvemääruses kirjas, on see, et investeeringud on eraldi ja nad ei kuulu sama äh, siis äh, pakkumise alla, nagu ka hilisem hooldus, aga seda võib muidugi koos siiski äh, avaliku hankena korraldada. minu arvates siin mitte mingit probleemi ei ole, seda võiks nii teha ja sellepärast ma ei saa päris täpselt sellest probleemist aru aga võib-olla, kui mulle täpsemalt infot antakse, siis ma saan ka täpselt vaadata, et võib-olla tõesti konkreetse info najal oleks see lihtsam, äkki saame siis ka sellega edasi liikuda. aitäh ka eelarve komisjoni esimehele siia tulemast, rääkisin sellest, mis osas me oleme kokku leppinud ja mitte, meil on veel viis kolmepoolsete läbirääkimiste vooru, veel sellel aastal oli kolleege, kes eelmisel korral kohal ei saanud käia ja neil on muidugi alati võimalus üheneda ja järgmisena, ühineda ja järgmisena kolleeg Zeller, palun. minu teada on alati nii ja olen ka ise tegelenud Euroopa Liidu fondide vahendite kasutamisega et Euroopa Liit loob stiimuleid, toetab investeeringuid, kaasrahastab neid ning äh, investeeringute haldamise eest vastutab hiljem see, kes on saanud toetust ja seda ei tehta enam Euroopa Liidu fondide kaudu. mis endaga kaasa toob just selle, mida kolleeg Paul Rüübih väga õigesti välja tõi, et me oleme projektid püsti pannud, tehased valmis ehitanud, olen seda väga paljudes riikides näinud ja siis ei ole võimalik neid enam äh, kasutada, sellepärast et ei ole inimesi, tahtmist, äh, põhimõtteliselt ka raha selleks, et äh, seda kõike säilitada ja hallata, nii et kavatsused on head, aga tulemus lõppude lõpuks ei ole ikkagi see, mida me tahtsime eelmisel nädalal näiteks äh, kohtusin erinevate Aafrika riikide kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatega ja Valletas neile lubati kaks aastat tagasi, et luuakse Aafrika investeerimisfond ja nad küsisid minult, et noh, millal selle fondi tööga siis pihta hakatakse et millal on võimalik nende koduriikides tõesti näha, et midagi on investeerimisfondi kaudu tehtud inimeste elu parandada. ma ei saanud sellele küsimusele vastata, sellepärast et seda fondi hallatakse väljaspool meie pädevusvaldkonda. jah, Progressle, teen ettepaneku, et võib-olla kahekesi vaatame täpsemalt seda probleemi ma arvan, et jätkusuutlikkuse puhul tõesti peame me oma tööd parandama, aga kui me projekte läbi viime ja veel kümme aastat mingi hooldustööga peame tegelema, siis me ei jõuagi kuhugi. kui rohkem sõnavõtusoove pole, siis lõpetaksimegi kohe arutamise selle päevakorrapunkti osas ja kui läheksime neljanda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab siis pettusevastast võitlust Itaalias. siin on äh, minister Verola kohal, tere tulemast, meil on väga hea meel, et te olete täna siin. Te juhite tehnilist sekretariaati, tegemist on ministeeriumite vahelise komisjoniga, mis tegeleb siis Euroopa küsimustega, siis ootame veel siia härra Toskit äh, Äh, kindralleitnanti, tema on Maksuameti juht ja kindralmajor Francesco Tardi, tema on ka maksupolitseist. meil on väga hea meel, et te olete äh, siia täna tulnud, kõiki ma ei näinud küll veel. minister Verolat nägin küll, aga kus on kõik ülejäänud, aga sellepärast annangi sõna kõigepealt teile, meil on väga hea meel, et te olete täna siin. Grazie, president, grazie innanzitutto uh.... aitäh, proua esinaine. suur tänu meid siia kutsumast ja selle eest, et andsite meie maksupolitseile ja Itaalia AFCOsele koordineerimistalitusele võimaluse tutvustada Itaalia tulemusi selles valdkonnas. ma edastan teile ka Sandro Kossi riigisekretäri tervitused, tema pidi tulema ka täna siia, aga paraku ei saanud ta Roomast lahkuda poliitiliste sündmuste tõttu, tema pidi sinna jääma. ma tahaksin tänada teid ja kõiki parlamendisaadikuid, kes siin täna kohal on, võimaluse eest teie ees kõnelda. ma tean, et äh, härra Toski ja härra Tardi on ka teel siia, nad osalevad ka teistel koosolekutel siin parlamendis, aga nad on kuskil siin koridorides siiapoole teel. ja kohe pea on nad ka siin kohal. sellel ajal aga paari-kolme minuti jooksul annaksin ma teile lühikese ülevaate meie olukorrast ning sellest, milline on Itaalia valitsuse, maksupolitsei ja AFCO-se lähenemine sellele teemale. ennem seda, kui me tutvustame seda, mida me oleme siin selles sektoris Itaalia poolt ära teinud. meie lühikeses ettekandes räägime me teile sellest, mida Itaalia pettusevastase koordine-, ko-, pettusevastane koordineerimistalitus üldse teeb räägime nende tegemistest, aga ka selle organisatsiooni ülesehitusest, räägin ka koostööst pettusevastases võitluses. me oleme välja tulnud sellise väljaandega, mis on vist kõigile laiali jagatud, seal on kõik kirjas sellest, mida AFCOS-es tehakse ning ma eh, lasen kindralmajor Atardil, kes juhib AFCOS-t, üksikasjalikumalt tutvustada seda, mida Itaalia pettusevastane koordineerimistalitus AFCOs teeb. mina toon välja lihtsalt üldisemad märkused. kõigepealt meie riiklik strateegia. nagu teie siin komisjonis teate väga hästi, siis pettusevastane võitlus ning Euroopa eelarve kaitsmine on Euroopa kõigi, Euroopa ning ka liikmesriikide ametite ühine kohustus. aga on väga oluline, et liikmesriikide ametid oleks tõsiselt kaasatud, et nad tunneksid tõesti, et see on nende kohustus võidelda ka riiklikul tasandil sellise pettuse vastu hädavajalik on tegutseda koha peal, kõike ei saa lahendada Brüsselis või Strasbourgis. sealt äh, ei saa võidelda igasuguste pettuste vastu ning loomulikult pettus on oma olemuselt juba ka piiriülene. selleks, et äh, seda võitlust pidada, on meil vaja väga hästi motiveeritud ja hästi struktureeritud üksuseid kodus, aga liikmesriikide ametid peavad koostööd tegema ka omavahel, tulenevalt juba sellest kriminaalse tegevuse olemusest, mis puudutab siis pettusi Euroopa Liidu eelarve vastu. meil on vaja hästi välja arendatud ja tugevdatud koostööd liikmesriikide vahel ning eh, liikmesriikide vahelist eh, koostööd on vaja ka koordineerida praegusel hetkel on päris suured erinevused liikmesriikide tegevuses. me peame töötama üheskoos selleks, et mobiliseerida kõik jõud nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandil, et saavutada meie ühiseid eesmärke. meie arvame, et, ja selleks me täna siin olemegi, me arvame, et Itaalia on saavutanud päris häid tulemusi siin valdkonnas ning eks kindralmajor Atardi tutvustab üksikasju täpsemalt. ma tooksin lihtsalt ühe näite, mis on minu arvates üsna hämmastav, kui me räägime meie tegevuse mõjust. märkimisväärselt on viimastel aastatel vähenenud rikkumiste ja pettuste hulk Itaalias. Itaalias on need vähenenud kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates kuuskümmend viis protsenti. kindralmajor Atardi räägib täpsemalt ka veamäära hulga vähenemisest tuleb tunnistada, et Olafi suunised ja soovitused olid ka väga kasulikud. aga eks teised räägivad nendest täpsemalt. selgitavad, kuidas meie ühine struktuur toimib. kindralid Toski ja Atardi kindlasti saavad tutvustada üksikasju paremini. aga ma räägiksin ka meie üksuse rollist Euroopa tasandil. tuleb tagada, et Euroopa-poolne tegevus oleks ka tõhusam selles sektoris. loomulikult pidevalt suhtleme Euroopa öö, ametitega, lähtume oma tegevuses Euroopa määrustikust ning korduvalt on öeldud, et liikmesriikide ametid peavad tegema paremat koostööd meil on ka selle jaoks omad kavad ja projektid ning jällegi kindralmajor Atardi kindlasti räägib sellest täpsemalt. aga meiepoolseid, meiepoolseid kavu ja plaane on järginud paljud Euroopa Liidu liikmesriigid, samuti mõned partnerlus- ja öö, liituvad riigid on nendest olnud huvitatud seeläbi oleme üles ehitanud mitmeid partnerlusi teiste korruptsioonivastaste ametitega ning ka liituvate riikide ametitega. meil toimub koostöö mitmete selliste ametitega, vahetame infot, korraldame koolitusi ning nendel on olnud üsna suur mõju. tagasiside meie partnerriikidelt on olnud ka väga hea. aga kindral Toski räägib ka kindlasti sellest täpsemalt. me ei tohi ka unustada, me peame rõhutama ka seda, mida meie üksus on teinud Itaalia sees me tegeleme e, oleme olnud väga tõhusad nii ennetustöös kui ka fondide tagasisaamises ennetustöö on aga kõige tähtsam. aastate jooksul oleme me mõistnud, et ka selles sektoris on väga tähtis just rikkumiste ennetuse valdkonnas tegeleda, sest äh, kaduma läinud rahade tagasisaamine on alati palju keerulisem. kui ennetustöö praktiliselt küljest rääkides. seega ennetustööd oleme rõhutanud, aga ka koolitus on tähtis. erineva öö, taseme riigiametite, aga öö, koolitus, aga ka kohalikul tasandil e, mängib meie amet kriitilist rolli koolituses. kui me räägime näiteks ühtekuuluvus- või põllumajandusfondide alal toimuvatest rikkumistest. seega me teeme koostööd erinevate tasandi riigi ja kohaliku omavalitsuse ametitega, samuti uuendame oma IT-süsteeme. oluline on ka info kogumine, sest selles sektoris on kommunikatsioonivood väga keerulised, neid on väga raske jälgida isegi riiklikul tasandil jälile saada nendele andmetele, mida saab võrrelda ja teistega vahetada. ja veel üks üldisem märkus, enne kui lõpetan. nimelt, sellise asjaga ei saa tegeleda üksi see on otseselt seotud paljude teiste Itaalia valitsuse prioriteetidega, me oleme tugevdanud oma pettuste vastast võitlust, aga mitmekordistanud ka oma jõupingutusi rikkumiste valdkonnas. ja ka riigiabi küsimuses. me üritame tagada, et näiteks ei teki probleeme Euroopa konkurentsiõigusega. see on juba iseenesest ju oluline, me peame tagama, et ähm, ka riigiametite tegevus on kooskõlas Euroopa õigustikuga. aga me oleme seda teinud ka seetõttu, et leiame, et kui te soovite midagi, kui soovida midagi Euroopalt, see, siis tuleb näidata, et te olete ka ise usaldusväärsed. samuti oleme me täiesti veendunud, meie valitsus on täiesti veendunud, et õiguskindlus on lahutamatu, väga oluline eeltingimus terve Euroopa jaoks. kui meil ei ole legaalsust, õiguskindlust, siis selline organisatsioon nagu Euroopa Liit satub probleemidesse ning see on kogu meie tegevuse aluseks nii rikkumiste vastases võitluses, pettuste vastases võitluses ja mujalgi. ehk siis õigusriik Euroopas on ääretult tähtis, sest see ühendab toob kokku terve Euroopa Liidu ja selle liikmesriigid. kogu selle projekti aluseks on õiguspõhimõte kaitse ning võitlus igasuguste rikkumiste vastu, mis on seotud Euroopa Liidu instrumentide või fondidega. see kõik moodustab sellise õigusraamistiku, mida tuleb kaitsta. sellega ma lõpetaksin ma tahaksin tänada kindralid Toskit ja Atardit, tahaksin tänada neid nende töö eest. Nad on teinud tõesti suurepärast tööd siin sektoris ning mul oli väga hea meel, et sain teie eest täna siin kõnelda. aitäh, tahaks teile öelda, et eelarve kontrolli komisjonis on meil väga hea meel, et Itaalia valitsus senini on olnud äh, väga usaldusväärne, tugevdanud äh, pettustevastast võitlust, seda ei saa öelda kõigi liikmesriikide kohta ja ta, nad on ka toetanud prokuratuuri, see eelkõige, mis puudutab äh, käibemaksu kaasamist ja ma olen kindel, et et äh, Itaaliaga meil oleksid tulemused palju paremad kui teiste riikidega aga ma ei tea, kas me nüüd jätkame teiega, kindralmajor Vatardi. Teil on sõna igatahes. tere õhtust kõigile, lugupeetud äh, saadikud. minu nimi on Francesco Tardi. ja olen ähm, Itaalia äh, valitsuskabinetil allutatud oma äh, pettuste vastase koordineerimistalitusega ja aitäh kõigile, kes osalevad meie tänasel üritusel. tahaksin eelkõige tänada inimest, kes äh, vastutab Euroopa asjade ministeeriumis pettuste vastase võit-, ütluse eest ja tahaksin tänada ka ehm, kind-, kindralleitnant eh, Giorgio Toskit. ütlesin juba, et me oleme kabinetile eh, allutatud ja tehnilisel tasemel tegeleme siis pettuste vastase võitlusega eh, meid asutati juba üheksakümne neljandal aastal ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal meie meid reorganiseeriti, meil on väga palju e-, paljudest e-, ametiasutustest inimesi, kes tegelevad kontrolliülesannete või vahendite haldamisega. ja meil on ülesanne tegeleda äh, teha koostööd äh, erinevate piirkondlike ja riiklike asutustega, kes äh, tegelevad pettustevastase võitlusega, eelarvepoliitika, põllumajanduspoliitika või struktuurifondide halduse äh, alal. tegemist on osakonnaga, mis saab uurida erinevaid pettusstrateegiaid ja ka nende vastu võidelda, neid tõkestada. viimasel ajal tegeleme ka peamiselt pettuste vastase võitluse koordineerimisega ning artikli kolm kohaselt äh, äh, määruses äh, kaheksasada kaheksakümmend kolm kaks tuhat kolmteist on ette nähtud, et liikmesriikidel oleks pettuste vastase võitluse koordineerimise talitused, et selleks, et koostöö liikmesriikide vahel oleks võimalik, et oleks võimalik äh, infovahetust äh, lihtsustada ning artikkel kolm, see äh, tuleneb kahe tuhande kaheksandal Itaalia poolt tehtud ettepanekust, kus me tegime komisjonile ettepaneku, et kõigil liikmesriikidel võiks olla keskne korruptsioonivastase võitluse talitus, Itaalias oli see toona juba olemas ja mismoodi me siis töötame? me tegutseme kahel tasandil, Euroopa tasandil ja riiklikul tasandil. Euroopa tasandil osaleme korruptsioonivastases äh, töörühmas nõukogus, KAF-is äh, äh, ja COCOLAF-i komisjonis, mm, mis on siis, mis just siis komisjonis tegeleb pettustevastase võitlusega, seal on esindatud komisjoni ja liikmesriigid ning seal on võimalik arutada vastavaid küsimusi ja vastavaid strateegilisi meetmeid, mida siis saab ühiselt ähm, võtta. eelkõige on siin tegemist teabevahetusega koostöös Olafi komisjoni ja teiste Euroopa talitustega, kes tegelevad äh, Äh, ühenduse huvid, finantshuvide vastaste pettustega, pettuste vastaste võitlusega ning äh, partner, ning äh, liikmesriigid on kaasatud, me saame siin tuua näiteid oma tööst ja me siis hoolitseme selle eest, et oleks võimalik väljastada konkreetseid dokumente, mida kohati nõuab ka komisjon, näiteks iga-aastane küsimustik, ähm, mis on ette nähtud äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis kolmsada kakskümmend viis, me osaleme siis Kokolafi ja KAFi koosolekutel ja enne koordineerime oma tööd ja esindame siis äh, Itaalia äh, seisukohti. siseriiklikul tasandil äh, tegeleme teabevahetusega. ja IMS-i, Olafi ähm, töö, tööga tegemist on siis ähm, rikkumiste äh, hallamise süsteemiga ja seal siis registreeritakse äh, riiklikul ähm, ja Euroopa tasandil rikkumisi, meie anname infot sellesse andmebaasi. meil on äh, ka koostööpartnerid kõigis äh, riik-, piirkondlikes kohalikes ametites, äh, kes vastutavad siis selle eest, et meil toimiks teabevahetus, et toimuks ka teabevahetus parimate praktikate osas ja meil on ka menetlus puhuks, kui äh, tekib mingisuguseid raskusi ja selleks, et anda teile selle teabevahetuse ulatuse kohta infot, siis tahaks öelda, et meil on kolmsada kasutajat äh, riiklikul tasandil ning kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, mis ei ole ju veel läbi, on, oleme toetust andnud äh, rohkem kui tuhandel juhtumil mis on siis puudustanud äh, süsteemi ülesehitust või muid küsimusi, mis sellega mm, seotud on ja oluline on ka see, et me viiks lõpule nende juhtumite uurimise, mis me oleme tuvastanud ja võimalusel siis äh, nõuaks tagasi ka need äh, summad, mis äh, on välja makstud vääralt. sest see võiks ka vastava liikmesriigi jaoks tähendada negatiivseid järelmeid, kui meil see ei õnnestu. ja samuti tegeleme ka äh, koolitusega, tahame piirkondlikke ja riiklikke kontrolliasutusi, haldusasutusi, kontrollijaid äh, välja õpetada selleks, et nad tunneksid äh, süsteemi eripärasid ja kõik kõiki neid meetmeid ka käsitletakse üksikasjalikult meie aruandes parlamendile, kus äh, siis sõnastatakse pettuste vastase võitluse strateegia ja see sisaldab ka riskianalüüsi ja selle jaoks anname meie, kogume meie kokku info, mis tugineb siis äh, leitud pettuste juhtumitele, rikkumiste juhtumitele ja me paneme paika ka äh, Ähm, eesmärgid järgnevateks aastateks. ja just mainisin riskianalüüsi, selle kohta tahaks öelda, et äh, meil on siin erinevad tabelid ja graafikud, mis äh, näitavad, milline on arv, areng olnud erinevate aastate lõikes ja seda ka Euroopa tasandil ja siin on siis äh, ka erinevad valdkonnad välja toodud. ja mis siis tuleneb nendest uurimustest, see on siin graafikul näha, et see valdkond, kus pettusi on kõige rohkem, on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, seitsekümmend protsenti juhtumitest Euroopa tasandil kuulub nend-, selle alla. ja see on näha ka Itaalia andmetes. Itaalia puhul on nende pettuste osakaal isegi kaheksakümmend protsenti ja on ka piiriüleseid juhtumeid, mis siin ka silma torkavad, tegemist on pettusjuhtumitega, mis ähm, hõlmavad äh, osalisi erinevatest liikmesriikidest. viimases äh, Olafi aastaaruandes on seda samuti käsitletud kahe tuhande kaheksa, kuueteistkümnendal aastal, et ähm, pet-, piiriüleste pettuste osakaal on kasvanud ning äh, hädavajalik on ähm, muuta äh, reegleid. ja meil on väga suuri erinevusi ka ole, praeguse õigusraamistiku osas, aga teisalt äh, oleks vaja äh, parandada koostööd uurimisasutuste vahel erinevates liikmesriikides. Need mõlemad on äh, delikaatsed teemad ja meie pettustevastase võitluse koordineerimistalitus on võidelnud selle eest, et toimuks parem kogemuste vahetamine teiste liikmesriikidega ja et äh, oleks rohkem ühismeetmeid, aga nende puhul peaks Olav siis äh, Äh, juhtivas rollis olema. mina olen veendunud selles, et kui me tahame pettusi avastada ja avastada neid õigeaegselt, siis äh, on meil vaja uurimistalitust, mis võimaldaks kindlaks teha, kas äh, tegemist on äh, õigete arvetega või võltsitud arvetega, seda on kohati üsna lihtne kontrollida ja see on ka väga oluline selleks, et me saaksime tõhusalt tegutseda. ja just seetõttu ja ka minister mainis seda, äh, on äh, oluline, et komisjoni toetataks, kui äh, on tegemist otsustega, mis puudutavad seda koostööprojekti äh, pettuste vastaste võitlu-, pettusevastase võitluse äh, valdkonnas kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. tahaksin teie tähelepanu juhtida ka sellele, et äh, see probleem on olemas ja eksperdid viieteistkümnest riigist osalesid selles projektis. Nad ütlesid kõik üksmeelselt, et eelkõige äh, ennetus äh, ja piiriüleste pettuste juhtumitega äh, tegelemine on olulised, need on võimalikud seetõttu, et struktuuri- ja investeerimisfondide puhul ei ole konkreetseid sätteid õigusabi kohta ja väga kasulik oleks pettuste vastase võitluse jaoks, kui äh, oleks võimalik kiirendada teabevahetust liikmesriikide vahel. ja see peab äh, käima AFCOS-e kaudu, äh, pettuste vastaste võitluste talituste kaudu liik-, riikides, mis on ju kõigis liikmesriikides olemas ja novembris kaks tuhat kuusteist Euroopa Parlamendis oli sellest juttu äh, ühel konverentsil siin, sellele oli esindatud ka president Tajani ja härra Sassooli, see asepresident, ja te kinnitasite äh, omalt poolt äh, ja me olime väga tänulikud selle eest, et huvi selle teema vastu on suur, seda näitab ka meie tänane üritus. ma olen väga uhke selle üle, et see tee, selle teema vastu on nii suur huvi, mitte ainult eelarve kontrolli komisjonil ja teil, proua Kressle, vaid äh, ka parlamendis üldiselt. kuueteistkümnenda mai äh, resolutsiooni lõigus viiskümmend äh, väljendatakse ka seda. siin viidatakse lõppjäreldustele ja komisjoni kutsutakse üles viima läbi määruse äh, kaheksasada kaheksakümmend kolm, kaks tuhat kolmteist vahe hindamine, mida ma, millest ma juba enne rääkisin. ja see peaks puudutama siis Olafi tegevust. ma loodan, et komisjon nüüd võimalikult kiiresti asub tegutsema ja äh, täidab Euroopa Parlamendi soovi võib-olla äh, selle määruse kaheksasada kaheksakümmend kolm kaks tuhat kolmteist vahehindamisel võiks äh, ka seda teha, et äh, meil õnnestuks juba siis tugevdada liikmesriikide vahelist äh, koostööd, võttes arvesse seda, mida on tei-, tehtud AFCOS-e raames, tahaksin nüüd lõpetuseks rõhutada, et oluline on head koostööd ja äh, äh, üksteise tundmaõppimist äh, edendada ja soodustada liikmesriikide korruptsioonivastaste või pettuste vastaste talituste puhul me oleme e, e, teinud ettepaneku, et meil võiks olla selle projekti teine osa, et meil võiks olla teine projekt ja et me siis saaksime keskenduda ühistele lähenemistele äh, ühistele operatsioonidele, kus äh, on kaasatud kakssada ja rohkem liikmesriiki selleks, et oleks võimalikult tõhusalt võimalik võidelda äh, piiriüleste pettuste vastu, see ju vastab ka Euroopa Parlamendi äh, soovidele. lõigus üheksakümmend on juttu ühistest operatsioonidest siseriiklikul tasandil meie pettustevastase võitluse koordineerimistalitus on ähm, aktiivsemalt tegutsenud, eriti illegaalse tegevuse raames me lõime spetsiifilise töörühma, mis teg-, ja mis peab looma äh, arvutiplatvormi ja paar nädalat tagasi me siis panime paika tehnilised äh, andmed selle äh, platvormi jaoks. Äh, majandus- ja rahandusministeerium tegeleb sellega ja varsti jõutakse konkreetsete tegevusteni. olulised on, äh, oluline on see, et kaasatud oleksid Euroopa fonde haldavad asutused, et nemad annaksid meile teavet pettuste mustrite kohta ja Äh, septembris anti välja ka pettuste vastane pakett, äh, justiitsministeeriumi kontrollikoja ja riik, riikliku pettustevastase võitluse talituse vastu vahel toimus koostöö, me soovime ülevaadet anda selleks, et äh, et oleks võimalik tuvastada, et millistes valdkondades on riskid suuremad, me tahame tuua välja konkreetseid juhtumeid, näidata, et milliseid mudeleid kasutatakse eriti tihti ja see võiks viia siis selleni, et töötatakse välja riskiindikaatorid ja siis oleks meil võimalik väga kiiresti sekkuda, enne kui äh, avaliku sektori va-, raha väärkasutatakse ja väga oluline on ka see, et kuidas me saaksime äh, need summad tagasi sisse nõuda, sest et muidu ei ole, ei oleks ju mingit kasu sellest tegevusest, kui meil see ei õnnestuks. et meil on äh, talitus, mis tegeleb Euroopa vahendite kasutamisega ja mm, kõikvõimalike muude valdkondadega, ka kultuuriga, turismiga ja meil on vaja sõlmida leping, mis puudutab pettusi kultuuri vallas või kultuurivarade väärkasutamist. ja eelkõige on oluline kaasata vastavaid, vastavate erialade esindajaid, kes, kellest võiks kasu olla või nagu näiteks advokaate või ka audiitoreid see oleks väga oluline tegur, mis võiks anda panuse sellesse, et ka veamäär Euroopa vahendite kasutamise puhul väheneks. me võiksime näiteks teha nimekirja erialade esindajatest, kes siis äh, omaksid kvalifikatsiooni selleks, et val-, hallata Euroopa vahendeid ja tahaks äh, ka öelda, et meie äh, talitusel on väga palju äh, teavet, meil on väga palju oskusteavet, me edastame seda teistele talitustele, teistele ametitele ja ma arvan, et me oleme väga väärtuslik äh, koostööpartner teiste liikmesriikide ja Euroopa ametiasutuste jaoks. meie jaoks on oluline ühiselt hallata rahalisi vahendeid ja loomulikult olen valmis vastama teie küsimustele sain paljudest asjadest rääkida üksnes vihjamisi. aitäh selle kiire ülevaate eest. tahtsin veel küsida, et aitäh nende slaididest, kas need on Euroopa numbrid või Itaalia numbrid, mis te meile olete siin esitanud? Euroopa numbrid jah, aitäh, siis sain õigesti aru. järgmisena kindral Atoski, tere tulemast ja teil on ka kohe sõna, palun aitäh, proua eelarve kontrolli komisjoni esimees. kõigepealt äh, tahan teid meie äh, majandusküsimuste brigaadi nimel siin tervitada. meil on väga hea meel, et te kutsusite meid sellele kõrgetasemelisele kohtumisele. tänane kohtumine äh, on üks kohtumistest minu jaoks on väga tähtis. tähtis selleks, et edukalt äh, tagada Euroopa Liidu äh, majanduslik tulevik äh, ning see koostöö dokument nüüd pettusevastases valdkonnas äh, siin on väga põhjalik analüüs läbi viidud selleks, et äh, koostada määrus, millega anda siis ametialast äh, otsest abi liikmesriikide vahel ja seda selles valdkonnas, mis puudutab tõukefonde. meie vastutame siis ministeeriumis nende küsimuste eest, tegemist on kõrgetasemeliste ametnikega ja meie peame hoolitsema selle eest, et meie uurimis- ja meetmed ja menetlused oleksid tõhusad. ning peale selle tuleks veel mõelda ka, kas me saaksime siin kuidagi ka õiguskaitseorganite tööd Euroopa Liidu tasandil selle töö kaudu parandada. ja just sellepärast on nii tähtis, et seda ametialast abi antakse ning äh, Itaalia eesistujariigina üritas ka siis äh, TAF äh, rühma äh, sellesse töösse liita ning samamoodi siis ka meie majandusküsimuste brigaadi äh, kaasata. meil on äh, eraldi osakond, mis vastutabki just äh, pettuste vastase võitluse eest, mida viiakse siis läbi Euroopa Liidu tasandil ning ähm, me oleme osalenud ka praeguses algatuses, me oleme kogemusi vahetanud eriti mis puudutab ühiseid uurimismeetmeid. ning peale selle on meie ameti ülesandeks tegeleda ka majandus- ja rahandusküsimustega ning kuritegudega ning meie jaoks on tegemist tõesti väga tähtis see, et Euroopa Liidu vahendeid kasutataks tõhusalt. see on osa meie tööst äh, väga tähtis on hoolitseda sellest, et avaliku sektori vahendeid kasutatakse tõhusalt. juba üheksakümne üheksandast aastast äh, on Itaalia parlament siis äh, meie osakonnale andnud ülesande, seda siis vastavalt Euroopa Liidu õigusandlusele äh, võitlemaks Euroopa Liidu vahendite illegaalse kasutamise vastu ja samamoodi tuleb meil selles valdkonnas teha ka ennetustööd. nii et see on siis pettuste vastase komisjoni töö ning meie osakond, meie asutus äh, on just selles valdkonnas tegev ja meil on ka väga komplekssed vahendid kasutada. meie majanduspolitsei erinevad osakonnad äh, ei ole mitte ainult äh, kriminaalpolitsei, vaid me saame tõesti sekkuda ka avaliku halduse menetlustesse. me saame avastada nii pettusi kui ka rahapesu. see tähendab seda, et Itaalia on vastavalt artiklile kolmsada kakskümmend viis Euroopa Liidu äh, toimimislepingus siin võrdse kohtlemise põhimõte sisse viinud, seal nimelt öeldakse, et ametiasutused peavad pettusevastases võitluses Euroopa Liidu tasandil kasutama samu meetmeid, mida nad kasutavad ka riiklike finantshuvide kaitsmisel ja meil on tõesti põhjust olla uhked selle üle, et meil on õnnestunud see põhimõte sisse viia ja et just meie politsei tegeleb selle küsimusega. meie finantsküsimustega tegelev siis brigaad, mis on juba kakssada nelikümmend aastat oma tööd teinud meil on ähm, tõesti ka selline keskne organisatsioon, mis töötab välja strateegia pettuste vastases võitluses ja selle kõrval vastutame me ka rahvusvaheliste suhete eest ning suhete eest teiste ametiasutustega. selle kõrval on meil vaja läbi viia ka riskianalüüse ja kasutame selleks nii sise- kui ka välisandmepanku ja võrdleme neid omavahel. meil on korralik metodoloogia välja töötatud selleks, et praktiliselt sekkuda ja peale selle on meil ka tehnilise abi andmise võimalus. meil on veel ka osakond, mis vaatab täpselt, millised meetmed toimivad ja siin on väga tähtis äh, mõelda ka selle peale, millised ettevõtted, millised valdkonnad on eriti suure riskiga. ja natukene aega tagasi kutsusime kokku ka ad hoc uurimisrühma. see uurimisrühm saab ka otse menetlusi alustada ja peale selle kesksel tasandil on meil veel ka äh, Euroopa Liidu finantshuvide vastaste pettuste vastase võitluse osakond kontrollime siis ka Euroopa poliitikat, eh, peale selle ka Euroopa asjade eh, ministeerium tegeleb ka sellega, seda mainis juba kindral Atardi. nüüd piirkondlik tasand, erinevate piirkondade pealinnades on meil erinevad osakonnad, mis tegelevad siis avaliku sektori rahakasutuse järelevalvega. siin pidevalt kontrollitakse, ega ei ole Euroopa Liidu huvisid rikutud. peale selle on meil veel ka erinevad äh, territoriaalsed tasandid koos erinevate osakondadega, mis kõik on siis samamoodi majanduspolitsei alluvuses väga tähtis on välja selgitada, kas äh, vahendeid kasutati õiguspäraselt või mitte. seda nii tõukefondide kui ka ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas. siin on kontrollid ette nähtud äh, ja neid on kolm erinevat liiki. kõigepealt on meil ex ante või siis eelnevad kontrollid, enne kui toetusi välja makstakse. siin tuleb äh, täpselt siis selgitada, kas taotlused vastavad kriteeriumitele, mis on paika pandud. Äh, ja siis teine liik on siis ekspost või siis äh, äh, hilisemad kontrollid pärast seda, kui vahendid on välja makstud ja siin kontrollitakse, kas projekte tõesti ka läbi viidi, milliseid teenuseid pakuti ja nii edasi, nii et tegemist on nii-öelda riskianalüüsiga, millest lähtutakse täpselt nii, nagu Euroopa Liidu reeglid seda ette näevad. kolmas kontrollide liik, see on kõige tähtsam ülesanne majanduspolitseis, me nimelt peame siin äh, teatud kontrolle, pettusevastaseid kontrolle läbi viima siis, kui on tekkinud pettuse kahtlus, ükskõik kas siis politseil, mõnel ametiasutusel või siis ka kriminaalpolitseil. ja nende kontrollide hulka kuuluvad ka siis koordineeritud ja lisakontrollid, lisakontrollid siis nendele kontrollidele, mis juba eelnevalt on läbi viidud viimase viie aasta jooksul on need olnud siis lisaülesanded, millega tegeleb siis meie osakond, mis puudutab siis äh, avaliku sektori raha või Euroopa Liidu rahakasutuse alaseid pettuseid. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal võeti vastu nii-öelda kasvudekreet, mille kohaselt äh, meie pädevusvaldkonda laiendati ka rahapesuvastasele võitlusele kõikide avaliku sektori vahendite puhul ja võitlus rahapesu vastu, sinna me valdkonda kaasasime siis ka võitlus Euroopa Liidu tasandi rahapesu vastase võitluse vastu. meil on ka erinevad kontrolliosakonnad, mis kontrollivad avaliku sektori rahakasutust ja samamoodi saame me siis äh, täita ka dekreeti number sada nelikümmend kaheksa murd kaheksakümmend üheksa. seal on võimalik siis läbi viia kontrolle ettevõtete ja krediidiasutuste puhul, kui meil on äh, kahtlusi, et äh, äh, võib-olla rikkumisi, meil on võimalik tutvuda nii raamatupidamisalas äh, aruandluse kui ka kirjavahetusega nende menetluste käigus, meil on võimalik neid dokumente ka kopeerida. siis on ka täpselt paika pandud, mida me täpselt võime uurida, milliseid menetlusi kasutada ja siin on ka näiteks erinevate finantsorganite vahelisi suhteid uurida, nii et tõesti, meie pädevusvaldkond on väga lai. selle töö raames saame me siis vaadata, kas konkreetseid meetmeid on läbi viidud ja me saame neid meetmeid ka piirkondlikele asutustele üle kanda või siis ka maksupolitsei erinevatele osakondadele. ja minu jaoks on need suurepärased näited selle kohta, et me tõesti üritame oma ülesandeid täita nii hästi kui võimalik. ma ei taha nüüd väga pikalt siin enam rääkida, aga tahaksin teile meenutada, et jaanuarist kaks tuhat viisteist kuni oktoobrini kaks tuhat seitseteist oleme me seitse tuhat korda sekkunud, äh, kui on kasutatud Euroopa Liidu vahendeid ja me oleme põhjuseta välja makstud äh, summasid äh, leidnud üheksasada miljonit eurot, viissada miljonit tuli otsetoetustest või üleüldiselt toetustena ja nelisada miljonit ÜPP-st või siis ka ühisest kalastuspoliitikast. samal ajal ehk siis jaanuar kaks tuhat viisteist kuni oktoober kaks tuhat seitseteist ametivõimud on esitanud süüdistuse kolme tuhandele inimesele kas pettuse või raha väärkasutuse või petu teel saadud raha pärast ning äh, me oleme näinud, et ja meil on olnud võimalik kuuskümmend miljonit äh, põhjuseta välja makstud raha ka tagasi nõudnud, nii et me oleme nii-öelda nagu kriminaalpolitsei ja majanduspolitsei sümbioos ning me toetame oma tegevusega ka Olafi tööd ja kaitseme selle kaudu ka Euroopa Liidu finantshuvisid ähm,. majanduspolitsei finantsbrigaad on juba aastaid äh, teinud koostööd, tõhusat koostööd erinevate asutustega. me oleme ka avaldanud äh, Äh, oma huvide memorandumi aastal kaks tuhat kaksteist äh, ja me panime sinna täpselt paika, milline on meie koostöö erinevate ametiasutustega ja kuidas me näiteks infot vahetame erinevate asutustega, kuidas me anname teada, mida me oleme teinud ja kuidas me ka häid kogemusi, toimivaid praktikaid vahendame. ja peale selle on ka väga tähtis ka kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta määrusest kinni pidada, kus on väga selgelt paika pandud koostöö Olafi erinevate liikmesriikide vahel. nii et Olaf ja erinevad äh, äh, majanduspolitsei osakonnad teevad väga tihedat koostööd siin on nõutud, et me peaksime ka konkreetselt koostööd tegema ja erinevaid meetmeid üheskoos rakendama. viimase kahe aasta jooksul on see endaga kaasa toonud selle, et väga paljudel juhtumitel on olnud vaja meid kaasata ja me oleme väga palju koordineerivaid kohtumisi korraldanud nii Itaalias kui ka välismaal, selleks et keskenduda teatud liiki kuritegudele ning see on väga häid tulemusi näidanud just, just pettusevastases võitluses ja seda näitavad ka need numbrid, mida ma teile just äsja välja tõin. ning see kõik näitab, et teise osakonna juhtimine majanduspolitsei finantsbrigaadis on üha parem me teeme üha paremini koostööd Euroopa Liidu asutustega ja aitame selle kaudu ka Olafil oma tööd teha ja kergendame Olafi tööd ning äh, pärast seda, kui määrus kaheksasada kolmkümmend kaheksa kaks tuhat kolmteist äh, jõustus, oleme me koostööd tihendanud, kuid Olafil on siin siiski teatud piirangud, sellepärast et ta ei saa liikmesriikides ise mingeid menetlusi alustada, aga kuna me teeme Olafiga väga tihedat koostööd, oleme me siin tõesti suutnud ka selle probleemi lahendada ja see on väga tähtis Euroopa Liidu majandushuvide kaitsmiseks. ja väga tihti kasutatakse Äh, vabandust, mainitakse Olafi dokumentides ka meie tööd, ähm, seda siis Olafi aastaaruannetes ähm, ja on väga tähtis, et me tegeleksime ka sissetulekute küsimusega. näiteks peaksime me võitlema ka salasigarettidega kauplemise vastu ning äh, majanduspolitsei finantsbrigaad on juba praegu väga palju salasigarette konfiskeerinud nii lennujaamades kui ka sadamates. me oleme võidelnud ka erinevate kuritegelike võrgustike vastu äh, salasigaretidega kauplemises. ma tahaksin teile mainida, et ka meie kohtud toimivad väga tõhusalt. Nad on sadu äh, kurjategijaid äh, kätte saanud, nad on väga palju erinevaid äh, kuritegusid päevavalgele toonud ja me tõesti loodame, et meil on võimalik siis seda tööd veelgi parandada. just et meie oleme need, kes saavad ka kriminaaltehnilisi uuringuid dokumentide kontrolliga siduda ja niimoodi on meil võimalik erinevaid maksupettuseid välja selgitada. meil on tõesti juba väga palju äh, kogemusi praktilises valdkonnas ja sellepärast me leiame, et nüüd on tõesti väga tähtis hakata otsest ametiabi Euroopa Liidu tasandil andma ja siin tuleks tõesti seda kõike konkreetselt teha, ikka selleks, et äh, see väga ohtlik äh, lünk täita. ja me räägime siin tõesti väga suurtest summadest, mida Euroopa Liit äh, kasutab ja just sellepärast on väga tähtis, et me seda kaitseksime. kaitseksime just organiseeritud kuritegevuse eest kuna üha rohkem kuritegevust on piiriülene või ka üleilmse loomuga, on tõesti väga tähtis, et meil oleksid ka tõhusad meetmed pettuste vastaseks võitluseks. liikmesriigid peavad infot näiteks vahetama ja seda juba enne, kui alustatakse kohtumenetlust, selleks et me saaksime võimalikult kiiresti reageerida ja samamoodi tuleb ka ühised äh, menetluslikud toimingud ja pädevused paika panna. ning enne kui ma lõpetan, tahaksin tänada äh, selle koostöö eest, mida meil tuleb veel tugevdada. see organisatsioon, mil, äh, koostööd tugevdada siis minu organisatsiooni Euroopa Liidu asutuste vahel. majanduspolitsei finantsbrigaad tegutseb vastavalt Itaalia seadustele ja vastavalt sellesel peame meie hoolitsema majandus- ja rahandushuvide optimaalse kaitse eest ning sellega peame me kaasa aitama Euroopa Liidu arengule. aitäh! aitäh, härra kindral, selle, see ettekande eest. jah, kõik kolm ettekannet näitasid Äh, ähm, millised probleemid meil on tõukefondidega. meil on nüüd äh, oma äh, direktiivid olemas, meil on omad ametid, euro, Eurojust ja Olav, me, millega me saame paljude rikkumiste vastu võidelda, vahest te toote paar näidet sellest, kuidas eh, meie ametid saavad kaasa aidata rikkumiste vastases võitluses või infovahetuses. näiteks kui me räägime kriminaalsetest võrgustikest, sest põhimõtteliselt koostöö liikmesriikide vahel on ju võimalik, aga öö, eh, selleks kulub palju aega. seega palun täpsustage. siis tahaksin küsida ka koostöö kohta Olafiga. Need numbrid, mis te välja tõite, on väga muljetavaldavad. kolm tuhat eh, inimest, seitse tuhat eh, rikkumist eh, ning kolm tuhat inimest on siis kohtu ette toodud. aga millist rolli on Olav seal mänginud? ma mõistan, et see süstemaatiline äh, nende rahade liikumise jälgimine on oluline, äh, mida te olete hästi teinud, nagu ma aru saan, aga millist rolli on Olav mänginud, sest suurem osa tööst olete te ise teinud? ehk siis, kuidas te kasutate ära ka äh, Olafi raporteid oma töös ning edasises kohtumenetluses. Olafi aruannete õiguslikku staatust tuleb loomulikult veel selgitada, et me saaksime kiirendada omavahelist koostööd. siis härra Tardi ütles, et Olav peaks selle järelevalvetöö üle võtma. või juhtiva rolli üle võtma ning vahest kirjeldate seda juhtivat rolli paremini, sest praegusel hetkel on selleks hea moment, sest me praegu just töötame Olafi reformi kallal raportöörina, võin ma öelda, et see on väga, see ei ole absoluutselt tänuväärne töö, aga vahest ütlete, millises suunas peaks uus Olafi määrustik liikuma, et saaksime aidata kaasa pettuste ja kriminaalsete võrgustike vastases võitluse, võitlusele. Te rääkisite siin maffiast ja organiseeritud kuritegevusest, vahest te täpsustate ka siis, kuidas meie saaksime aidata, millele me peaksime rohkem tähelepanu pöörama, et süsteem oleks parem. palun, härra Atardi. Sì, grazie. Eh, Mm, aitäh. mis puudutab Olafit, siis nagu ma ütlesin juba varem, üritame meie olla proaktiivsed. kui me räägime infovahetusest ja toetusest erinevatele ametitele, eelkõige Olafile mina rääkisin ennem juba artiklist kolm lõikest neli. lõppkokkuvõttes ju tegutseb Olav. meie äh, äh, hakkame tegutsema varajasemas faasis viie kaasuse puhul, millele juhtis tähelepanu Olav, äh, hakkasime me tegutsema sellel aastal äh, koha peal. seega mina saatsin öö, Olafi teate põhjal edasi öö, selle käsu, sest see, sellele üksusele, mis koordineerib Euroopa fondide haldust ning nemad saatsid edasi käsu erinevatesse Itaalia regioonidesse, see tähendab seda, et Olav äh, oli ka tänulik meie töö eest, sageli oleme töötanud koos Olavi ametnikega, äh, vahel aga nendest autonoomselt. mis puudutab meie koostööd Olaviga, siis oleme koos koostanud dokumente, näiteks osalisena töörühmas, mis tegeles Äh, praktiliste sammudega riiklike pettusevastaste strateegiate väljatöötamisel või näiteks, mis puudutab äh, pettusevastase võitluse üldiseid suuniseid. seal töötasime me koos, samuti näiteks avalike hangete teemal. samuti vahetame hulganisti infot. Nemad, Olav edastab meile infot, meie edastame selle äh, regioonidesse si- ja ka info liigub vastupidi. see on üsna positiivne äh, praeguse olukorra juures, vähemalt Olafi puhul. mis puudutab tõukefonde ja mõju nendele ja seda, kuidas kõige rohkem kuritarvitatakse Euroopa rahasid siis praegusel hetkel töötame tõsiselt koos Olafiga et võidelda kõige sagedamini esinevate kuriteopettuste liikide vastu. see puudutab näiteks arveid olematute teenuste eest. või näiteks kriteeriume, mis dokumendi kohaselt on täidetud, kuigi nad tegelikult seda ei ole, samuti puudutab see pakutud koolitusi, või näiteks ettevõtte oma kapitali, mida neil tegelikult ei ole, aga nad on rahasid niimoodi liigutanud, et näitavad, et neil seda on siis üritatakse pärssida rikkumiste uurimisi ning ei, ei edastata ka finantsreeglite täitmise koha, kohta käivat infot. on palju juhtumeid, mida me uurime ning ka koostöös Olafiga üritame näidata, millised peaks olema meie prioriteedid, meil on vaja tõesti üle-euroopalist struktuuri, et seda võitlust pidada, me ei saa tegutseda üksi. ainult liikmesriikidel on küll vahendid selle võitluse jaoks, aga me peame töötama üheskoos. oma ettekande lõpus viitasin ma ühele äh, küsimusele, mida kolleegki ennem oli maininud. ei suudeta ühtlustada liikmesriikide samme pettuste vastases võitluses. me kõik näeme seda, et see ühtlus puudub. liikmesriikide sammud ei ole vastavuses üksteisega ma arvan, et piisab sellest, et vaadata neid Olafi poolseid eh, justiitssoovitusi pärast nende enda uurimisi, mis on edastatud liikmesriikidele. Olafi kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eh, raport ütleb, et Olafi soovitused puudutasid kohtuotsuseid ja muidki kate-, kategooriaid, ning võib näha, et liikmesriigiti on soovitused täiesti erinevad. Äh, erinevus võib olla nullist kuni saja protsendini. seda võib näha viimase statistika kohaselt. Te ütlete, et Olav peaks tegelema sellega detailsemalt, aga meie küsime, miks erinevate öö, äh, riikide õiguskaitseorganid ei täida neid soovitusi. kõik see on ju dokumenteeritud Olav on ju edastanud infot, mis nende arvates on oluline, mida me kõik arvame, et saaks kasutada. hämmastav on minu jaoks ka see, et teatud juhtumitel on liikmesriikide ametid ja Olav hinnanud olukorda hoopis teisiti ning Olav ki-, ütles, et need erinevused on väga murettekitavad mõningate liikmesriikide ametid ütlevad, et dokumentatsiooni mitteesitamine ei ole kuritegu. on üritatud esitada ka võltsitud dokumente teatud juhtumitel. Olafi uurijate arvates on teatud tegevused äh, pettus, aga liikmes, teatud liikmesriikide ametid selliseid asju pettuseks ei pea Olav ütleb, et võltsdokumentide esitamine on pettus, aga paljud riigid nii ei arva. Nende riikide prokuröridki nii ei arva. tõsiseid rikkumisi sageli nimetatakse lihtsalt vigadeks. seega siin on suur hulk erinevaid teemasid, mille Olav on tõstatanud olukord on väga diferentseeritud. härra minister mainis ka seda ennem. aga Itaalia on nüüd riik, mis on kõige tõhusamalt välja selgitanud kahju tegevad elemendid Euroopa Liidu eelarvele. Itaalia tulemuslikkus süüdi Äh, mõistmise vallas kahe tuhande üheksandast kuueteistkümnenda aastani on olnud üks kõige edukamaid, see oli kuuskümmend kolm protsenti. Euroopa Liidu keskmine on nelikümmend neli protsenti. selline tulemuslikkus, võttes arvesse Olafi poolt Itaaliale esitatud soovitusi, on absoluutarvudes kõige tugevam Euroopa riikide hulgas aga kokkuvõtteks võin ma öö, toetada seda, mida härra kindral just ütles, üks, kui kõrvale jätta see justiitsalane tegevus, üks väljapaistev öö, iseloomujoon Itaalia puhul on see, et meil on väga tugevad haldusüksused, meie õiguskaitseorganid ja politsei äh, ning äh, majanduspolitsei on väga tugevad, kõik need teised üksusedki, mida ma ennem mainisin, ning nad töötavad kirglikult selle nimel, et kaitsta Euroopa Liidu eelarvet ning neil on ka piisavalt ressursse. ning nad saavad läbi viia omaenda uurimisi. ma arvan, et kui me tõesti soovime Äh, reaalselt võidelda sellise kuritegevuse vastu, peame me organiseerima oma tööd tõhusamalt. Itaalias on see iseenesestmõistetav. ning tulemused näitavad seda, aga nüüd tuleb teha seda ka Euroopa tasandil. ma arvan, et suurt osa Olafi soovitustest pole täidetud liikmesriikide poolt ning seda ei ütle mina, vaid Olaf ise hiljuti saadeti küsimustik kõikidele Euroopa Liidu AFCOstele, kus sooviti siis infot selle kohta, kuidas viiakse liikmesriikides läbi pettuste vastaseid kontrolle. aga ma nüüd lõpetan ja kui kolleeg soovib, siis vastab ta ka ma tahaksin tänada härra Tardit, ta äh, vastas väga põhjalikult, mul on veel neli kommentaari, mis puudutavad koostööd. majanduspolitsei äh, on ka astunud samme selleks, et parandada koostööd, mis puudutab justiitsvõimu, äh, siis kohtuvõimu, siis loomulikult sõltume me neist, aga äh, meie oleme, teeme täielikku koostööd Justiitsministeeriumi ja muude selliste üksustega. ning äh, justiitssektorile eelkõige äh, justiitsministriga äh, teeme me tihedat koostööd, koostööd teeme ka politsei ja kohtunikega, kohtutega ning seda suures hulgas Euroopa liikmesriikides. sest me üritame ka nendega jagada kogu seda materjali, mida me oleme suutnud koguda selleks, et võidelda nende kuritegudega. kui me räägime vastastikusest abist organisatsioonide vahel, meie teises divisjonis, mida mina juhin, siis me oleme uuendanud suhteid kõikide Euroopa Liidu liikmesriikidega kes loomulikult on meile nagu vennad, aga töötame ka rahvusvahelisel tasandil väl-, Euroopa Liidust väljaspool. majandus- ja rahandusminister osaleb ka selle valdkonna Euroopa-ülesel koostööl, koostöös, aga mina olen käinud temaga kaasas ka Argentiinas, Paraguay's ja mujalgi selleks, et jagada nende riikidega neid kogemusi, mida me oleme Itaalias aastate jooksul saanud majanduspolitseis. ning kokkuvõtteks tahaksin ma veel kord öelda, et ja ma ütlesin sedasama ka siis, kui ma kohtusin terrorismivastase erikomiteega. miks me siis sekkume palju rohkem Itaalias kui teistes riikides, sest meil on olnud see vaenlane, kellega me oleme võidelnud juba väga kaua aega, see on meie ajalooline vaenlane, kes on olnud meie riigis Itaalias nii kaua juba olemas. ma räägin loomulikult maffiast ja selle erinevatest harudest, Comorra ja nii edasi juba aastaid oleme temaga võidelnud sellise piiriülese kuriteo vormiga. sest nad on oma karvased käed ajanud absoluutselt igasse võimalikku kuriteoliiki, näiteks relvade või narkootikumide kaubandus ja nii edasi, lihtsalt selleks, et tulu teenida. seega meil on väga palju operatiivkogemusi ja seetõttu me oleme palju õppinud ning tõesti muutunud meistriteks selles tegevuses. Falconi, Quinici ja Forcellino sellised kohtunikud näiteks ja teisedki, Pierre Luigi Vin näiteks ka, kes oli öö, prokurör, nemad olid terrorismi ja maffiavastase võitluse suurmeistrid ja mitte ükski kuritegu ei jäänud kahe silma vahele, kasutati ära kõiki uurimismeetodeid selleks, et äh, lahendada need kuriteod. ning see ebaseaduslik tulu loomulikult läheb absoluutselt igale poole ka terroristlike organisatsioonide rahastamiseks. seetõttu majanduspolitsei peab andma endast parima selleks, et tõhustada oma tegevust nii Itaalias kui ka Euroopa Liidus laiemalt. majanduspolitsei on jah, äh, politsei, mis tegeleb majanduskuritegudega, aga eelkõige peab ta kaitsma Euroopa Liidu, aga ka Itaalia eelarvet seetõttu me nii aktiivselt tegutsemegi, seetõttu me oleme ka nii avatud, valmis andma endast parima. ning kõik majanduspolitsei divisjonid ei tööta mitte ainult koostöös Olafiga, vaid äh, ka kõikide teistega Euroopa Liidus. aitäh, kolleeg Štehovski, palun aitäh, et äh, saan sõna täna õhtul, aitäh äh, teile teie töö eest, ma õppisin Roomas ja ma imetlesin alati väga teie maksupolitseid äh, ja selle liikmed on alati väga uhked see, see, oma töö üle, mul on üks sõber, kes töötas seal ja ütles mulle alati, et tegemist on Euroop-, Itaalia politsei eliidiga ja see, mida te meile täna õhtul rääkisite, mm, tõestab seda me loomulikult hindame väga teie tööd, Itaalia on meie jaoks eeskujuks, et kuidas võidelda maffiaga, kuidas võr-, võidelda organiseeritud kuritegevusega, aga see, mida me endiselt näeme Kesk- ja Ida-Euroopas, on see, et meil on väga palju karussellpettusi et on väga palju fiktiivseid kaupade liikumisi idast läände. me näeme seda, et väga tihti on ähm,, esitatakse fiktiivseid arveid Itaaliasse ja tagasi siis äh, Tšehhi Vabariiki, minu koduriiki ja tegemist on tohutu suuremahulise äh, käibemaksupettusega, vaja on äh, inimesi koolistada, nagu te ütlesite, mina äh, arvan, et äh, tihtipeale ei saa prokurörid ja teised ametnikud aru, nendest asjadest, et kas teil on spetsiifiline, spetsiifilisi projekte Kesk- ja Ida-Euroopa kohtunikele, tagamaks seda, et nende äh, finantskirjaoskus paraneb, et nad oleksid paremini võimelised finantskuritegude vastu võitlema, sest äh, tihti esimese astme kohtus ähm, tuleb süüdimõistev otsus, aga hiljem apellatsiooniastmes äh, Äh, mõistetakse õigeks äh, inimesed sellepärast, et äh, valesti hinnatakse tõendeid nende pettuste puhul või on tehtud mingisuguseid menetluslikke vigu ning teine küsimus puudutab politseinike koolitust, et kui ma olen neid küsimusi arutanud erinevate rahandusega tegelevate inimestega ja ametiasutustes, siis äh, ma olen äh, märganud, et nende inimeste ähm, väljaõpe ei vasta vajadustele, et kas teil on äh, selliseid koolitusprojekte ka, et koolitada politseinikke? proua Genichi. aitäh. tahtsin tänada meie Itaalia külalisi, me oleme juba varem ka kohtunud mitteametlikult äh, seoses äh, terrorismivastase võitluse komisjoni tegevusega ning väga tore oli nüüd neid äh, meie eelarve kontrolli komisjonis esinemas kuulata. Te väga selgelt rääkisite, millist mahukat tööd te teeb äh, finantspolitsei Itaalias selleks, et võidelda pettuste vastu ja rääkisite äh, ka sellele, et äh, pettuste juhtumitel on äh, tihti väga suur mõju. Te tegelikult juba vastasite minu küsimusele, mis puudutab seda mõju, mis äh, on äh, erinevustel erinevate äh, riikide seadusandluses õigusabile ja mulle meeldib see koostöö Olafiga, sellepärast et nii on võimalik menetlusi kiirendada. aga mul on veel küsimusi. koostööst rääkis siin juba ka eelkõneleja aga koostöö eelduseks on vastastikune usaldus. ja vastastikune usaldus tekib siis, kui paremini tuntakse kolleegide tööd ja täiendõpe, edasiõpe ei peaks piirduma üksnes oma riigi asjaoludega, vaid vaja oleks ka ühiseid edasi- ja täiendõppe meetmeid äh, Euroopa tasandil näiteks äh, oleks vaja vahetada infot äh, parimate praktikate üle. see on asi, mille eest ma siin Euroopa Parlamendis äh, sageli võitlen, kas teie arvate samuti, et äh, edasi- ja täiendõppe puhul oleks selle valdkonnaga tegeleda vaja või kas oleks vaja ühiseid haridusmeetmeid kõigi liikmesriikide jaoks, mida saaks ühiselt läbi äh, viia, et kas see ei aitaks kaasa sellele, et tõhusus suureneks? ja te vastasite juba ühele minu küsimusele, mis puudutas organiseeritud kuritegevust, te viitasite Itaalia erilistele kogemustele. tegemist on võib-olla kuriteo koosseisudega, mm, mis viitavad veelgi ka, äh, raskematele kuritegudele, et kas te arvate, et see on tõesti spetsiifi-, Itaalia spetsiifika või on teistes liikmesriikides ka mingeid sarnaseid asju, et äkki me saaksime õppida ka teiste liikmesriikide kogemustest? ja ma arvan samuti, et ennetamine on väga oluline, mm, kindral Atardi siin juba viitas sellele üks küsimus, mille, mida ma endalt tihti küsin, aga millest ka siin juttu oli, et kas Euroopa Parlament peaks mingisugust see ennetava, ennetamismemorandumiga välja tulema, et millised võiksid olla ennetamise võimalused Euroopa tasandil, et kas me võiksime välja tulla millegi sarnasega nagu kindral Atardi kava et väga huvitav oleks, aga me saaksime rohkem teavet teie ennetusprojekti kohta ja et võib-olla Euroopa Parlament võiks siis äh, üritada selles osas kaasata ka teisi äh, riike. kolleeg Valli, palun. jah, mul on veel üks küsimus. teen väga lühidalt, kuna eriti palju aega meil enam ei ole tahaksin tänada finantspolitsei äh, liikmeid, kes teevad äh, väga äh, ränka tööd Itaalias, aga ka Euroopa Liidus, tänada teid panuse eest liikmesriikide vahelise koostöö parandamisse, eriti võttes arvesse euroskeptilist meelsust, on oluline näidata, milliseid edusamme meil on pettuste vastases võitluses, selleks on meil vaja laia koostööd, seda ka rahvusvahelisel tasandil. Te ütlesite, et vaja on rahvusvahelisel tasemel võidelda pettuste vastu parlament on juba tegelenud teabevahetusega, strukt-, mis puudutab struktuurifondide vahendite kasutamisega seotud pettusi ja mm, ühenduse finantshuvide vastast, äh, vastaste pettuste vastast võitlust. Äh, parlamenti äh, nõudmised on tihti väga eesrindlikud, aga tihti on raske neid praktikas rakendada ma arvan, et me peame kasutama oma kogemusi, see on väga oluline ka piiriüleste pettuste vastase võitluse puhul. ja mul oleks üks küsimus, mis puudutaks pangandussektorit. kas äh, Itaalia õiguse kohaselt on teil juba võimalus äh, saada kogu teave, mis, mida teil vaja on, mis puudutab ka rahvusvahelisi äh, vahendite liikumisi või oleks vaja selles osas veel midagi ära teha, et kui räägitakse rahapesust, ehm, maksude vältimisest, maksupettustest, parlament on selle kohta ka koostanud raporteid siis mul on jäänud mulje, et on suuri panganduskontserne, millel on väga oluline roll sellistes ähm, arengutes, mis puudutavad maksupettusi või ähm, rahapesu maksude vältimist. et tahaks küsida, et äh, kas me saaksime või seadusloojana teid toetada, kui tegemist on pettusevastase võitlusega kui on tegemist äh, selliste jurisdiktsioonidega, mis ei taha koostööd teha. et kas äh, äh, Põhja, äh, Skandinaavia riigid näiteks teevad koostööd, nad ju tihti õpetavad meid, aga kas nad ise ka koostööd teevad? proua Jufrida, palun. aitäh, proua esimees, tahtsin samuti tänada meie külalisi selle eest, et nad meile juurde tulid ja et nad edastasid meile väga väärtuslikku teavet ja eelkõige suur tänu selle märkimisväärse töö eest, mida te teete, ma olen seda öeldes ka uhke, sest ma arvan, et Itaalial on tõesti selles küsimuses juhtroll. kui tegemist on äh, pettuste vastase võitlusega ja Euro Euroopa Liidu finantshuvide Äh, vastu suunatud pettuste vastase võitlusega. tahaksin rääkida asjast, mis, äh, millega mina olen tegelenud, võttes arvesse seda, mida te rääkisite, siis äh, tuleks võib-olla arvesse võtta ka järgnevaid asjaolusid, et esmalt ma arvan, et on võimalik veelgi paremini häbimärgistada pettureid ja pettusi äh, teha selgeks, et tegemist on provokatsiooniga Euroopa ähm, institutsioonide suhtes, et äh, võiksin teha paremini vahet ka pettustel ja reeglite rikkumisel, et vahel jääb mulje, et siin üritatakse lihtsalt provotseerida. ja väga oluline on, et kõik äh, äh kõik kriminaaljälitusametid äh, teeksid koostööd, et oleks võimalik ka summad tagasi nõuda ja tutvustada tuleks eriti just äh, edulugusid. võib-olla oleks vaja lihtsalt äh, paremat tööd avalikkusega, minevikus olen olnud ka raportöör Regionaalarengu Komisjonis ja selles raportis oli juttu sellest, et äh, väga oluline on äh, ähm, kritiseerida selliseid probleeme ja tuua välja edulugusid, kui äh, on õnnestunud võidelda edukalt pettuste vastu. tahaksin öelda ka seda, et pettuste küsimust võetati Euroopa tasandil rohkem arvesse juba siis, kui tegemist oli koostööga liikmesriikide asutuste vahel, AFCOS-e loomine, ehm, AFCOS-te loomine, pettuste vastaste võitluste koordineerimistalituste loomine tundub olevat äh, suur edusamm. mina olen äh, Regionaalarengu Komisjoni ja ka Põllumajanduskomisjonis olnud ja need on just need äh, valdkonnad, kus pettuste hulk on suurenenud kas on mingeid pettuste äh, äh, vorme, mis esinevad nendes äh, valdkondades eriti tihti? ja kus, millised on erinevused liikmesriikide vahel? kuidas oleks võimalik parimaid praktikaid kasutades anda panus sellesse, et ne-, sellised erinevused väheneksid? Itaalial on väga oluline positsioon, aga kui me vaatame kõiki liikmesriike tervikuna, siis tundub, et on vaja tegutseda ühtsemalt ja see võiks üldiselt parandada pettuste vastast võitlust. aitäh, kolleeg Tšiisa, palun. aitäh, proua esimees meil on äh, kõigil ju enam-vähem samad asjad südamel, aga tahaksin tagasi juurde selle juurde, mida alguses ütles proua Kressla. tahaksin tänada härra kindralit ja äh, maksupolitseid üldiselt. Äh, te teete väga suuri asju ära Itaalia jaoks, aga ka Euroopa jaoks tervituna. võib-olla majanduspolitsei mm, kõige olulisem panus on see, kogemus, mille me oleme äh, saavutanud ähm, äh, terrorismivastases võitluses, punaste brigaadide äh, vastases võitluses ja hiljem siis erinevate maffiaorganisatsioonide vastases võitluses. ja tahaksin tulla tagasi proua Kressle küsimuse juurde, nagu ma juba ütlesin, et kas siin on võimalik võrrelda liikmesriike, millist rolli võiks mängida Olav kolmteist, neliteist aastat tagasi, me rääkisime juba sellest, et võib-olla Euroopa Parlament, võib-olla teised institutsioonid peaksid äh, rohkemat tegema ja võib-olla meil õnnestuks siis äh, teha kvalitatiivne arenguhüpe. kas äh, teil oleks äh, mõtteid, et äh, mida oleks vaja selleks, et sellist äh, hüpet kvaliteedis saavutada, kuidas oleks võimalik vähendada erinevusi liikmesriikide vahel ja kuidas äh, oleks võimalik tagada seda, et pettuste vastane võitlus Euroopas paremini toimiks, milline võiks olla Olafi roll selles, mida saaks teha Euroopa Parlament selleks, et see nii läheks? selleks, et need üüratud erinevused väheneksid, viiekümne viie protsendiline erinevus on murettekitav. milline on Olafi roll, mida saaks äh, teha, et Olafi töö oleks tõhusam? meie äh, siin äh, teeme jõupingutusi, aga me ei ole võib-olla veel jõudnud piisavalt kaugele. lõpetuseks proua Artüi. aitäh ja see on tõesti väga muljetavaldav, see, mida siin rääkisite, härrad kindralid. me oleme siin, tegeleme siin tõesti väga olulise Euroopa teemaga, see võib huvi pakkuda ka laiemale avalikkusele. tegemist on äh, halduse küsimusega ja tõsi on, et Euroopa on väga erinev, kui rääkida liikmesriigi avalikus rahandusest, siis äh, ei kohaldata samu meetodeid, ei ole isegi kindel, et me räägime sama keelt, isegi kui räägitakse kolmest protsendist äh, eelarve puudujäägist, meil on vaja tõesti väga palju asja ühtlustada ja kui tegemist on pettustevastase võitlustega või ähm, maksude vältimisega, siis äh, praegusel üleilmastumise ajastul liikmesriigid üksi ei oma enam selliseid vahendeid, et nad saaksid oma kontrollivõimalusi ära kasutada. riikide olukord on erinev, mõningad riigid on andnud endale juba sellised vahendid, mis võimaldavad neil tõhusaid, tõhusalt kontrolli läbi viia, aga teistel on puudujääke. ja mida siis ähm, teha, kui me oleme sellises olukorras? meie mõtleme siin välja ähm, õigusakte selleks, et ennetada sellist ähm, pettust või, või selliseid maksude vältimisi, aga siiski äh, on väga palju ja meil on kodanike arvates väga palju reegleid ja majanduses osalejate jaoks väga palju reegleid, aga siiski on pettusi väga palju ja Euroopa muutub täielikuks karikatuuriks. et eh, riikidel ei ole kohati sisekontrollisüsteeme, Itaalias on need olemas ja kohad, igal pool eh, rakendatakse samu äh, äh, õigusakte, et kas ei oleks võimalik äh, siin riiki vaadata äh, eraldi, et mõned liikmesriigid on nelja-viie tärni liikmesriigid, nagu näiteks Itaalia ja teised äh, saaksid palju halvema reitingu ja tahaksin teile esitada küsimuse, et meie finantsmäärus oma tohututes detailides äh, siiski ei taga ähm, kõige korralikku, korrakohast toimimist, miski ei asenda sellist kontrolli, mida teie Itaalias teete. ja teiseks, millised on teie suhted äh, maksuteenistuste äh, ja riigi rahandusega, nii palju kui mina olen aru saanud, olete teie politseiüksus, nii et mm, teie annate aru kohtuvõimule ja minu teine küsimus puudutab Olafit. panganduses on meil Euroopa Keskpank ja meil on ka siis makromajanduslik kontroll tagatud ja, ja siis on ähm, pangandusjärelevalveasutused kõigis liikmesriikides. härra Valli ütleb mulle, et panga, pankadele saab ka palju asju ette heita ja kindlasti on äh, ka vaja teha selles ähm, küsimuses äh, veel väga palju, aga kas Olafil võiks olla samasugused volitused nagu riikide kontrolliasutustel, kas Olav äh, saaks siis äh, näiteks välja anda mingi hinnangu või hinde, et Olav saaks hinnata äh, kontrolli kvaliteeti, mida liikmesriigi tasandil äh, läbi viiakse, et millised on liikmesriigid, keda on vaja aidata, äh, et me ei jääks sellisesse olukorda, et meil on ülidetailsed määrused, mida igal pool tuleks samamoodi rakendada, muuhulgas nendes liikmesriikides, kus sisekontroll on hea, nii et selles osas on meil kindlasti väga palju veel vaja ära teha ja igal juhul äh, tunnustan teid selle eest, äh, mida te teinud olete. Cercherò di rispondere a tutti questi eh, interessantissimi ma numerosissimi jah, aitäh, ma üritan siis vastata tervele reale nendest küsimustest, mis mulle esitati ja vastan läbisegi, aga ma loodan, et mul õnnestub siiski neile kõigile vastata. kõigepealt äh, koolituse küsimus, selle juurde tahan tagasi juurde. meil on väga hea meel, et saame öelda, et selle aasta kahekümne esimesel novembril on kõik äh, meie maksupolitsei ametnikud äh, juba aastase koolituse läbinud ja järgmise aasta koolituse teemaks äh, on see, kuidas maksupolitsei saab äh, oma personali koolitada ja samamoodi ka andmeid nende koolituste kohta koguda. see on väga tähtis küsimus. meie koolitustöö toodi välja juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ning äh, koos OECD-ga oleme alla kirjutanud ka vastastiku mõistmise memorandumile, kus räägitakse just majandus- ja rahanduspolitsei koolitamisest äh, koolis, mis on keskendunud just majandus- ja rahanduspolitseinike koolitamistele. meie eesmärgiks on harmoniseerida menetlusi ja seda just finantskuritegude valdkonnas. ning kogu Euroopa Liidust äh, tulevad inimesed kokku selleks, et seal koolis õppida. see on meie arvates väga tähtis väga tähtis on hoolitseda ka selle eest, et Euroopa Liidus me hoolitseme selle eest, et menetlused oleksid harmoniseeritud, me peaksime kasutama ka ühte keelt, me peame tegema koostööd kõikide politseijõududega ja kasutama seejuures ühi-, ühesuguseid meetodeid. ning see on ka midagi, mis äh, kiirendab äh, politseimenetlusi ja aitab meil saavutada paremaid tulemusi pettuste vastases võitluses. ja see on kohe kindlasti asi, mille puhul me saame oma tööd kiirendada. toon paar näidet selle kohta. Itaalia senati president härra äh, Grasso oli varem prokurör just äh, maffiavastase võitluse küsimustes. ta käis kahe tuhande kümnendal, üheteistkümnendal aastal Serbias ja ja aitas siis Serbial välja töötada maffiavastase võitluse seaduse, lähtudes siis Itaalia vastavast seadusandlusest. ja praegu on see mees äh, Itaalia senati esimees ma arvan, et kui mõelda selle peale, äh, kui pikalt ta Sitsiilias kohus oli, kohtus, äh, kohtunik oli, siis tõesti tema kogemused maffiavastases võitluses on väga suured. ja tõesti, Serbiaga teeme ka väga tähtsat äh, tihedat koostööd just maffiavastases võitluses. igal nädalal toimub meil Serbiaga infovahetus, räägime just majandus- ja rahandusprobleemidest, anname Serbiale äh, abi, nagu teeme seda ka teiste riikide puhul. me oleme ulatanud neile abikäe ja teeme koostööd just majandus- ja finantskuritegevuse valdkonnas, õpetame, kuidas võidelda üleüldiselt maksupettuste vastu, maksutrikkide vastu ja toome välja just kõige hullemad pettuseliigid. näiteks natukene aega tagasi toimus meil kohtumine Triestes, sinna olid kokku kutsutud kõik Balkani riigid ja see kohtumine toimus, nagu öeldud, kõigest paar nädalat tagasi. kõik siseministrid, politseiülemused, saadikud olid sinna kokku kutsutud Lääne-Balkani riikidest siis ja neil kõigil oli üks palve, kas meie saaksime neile saata inimesi nii politseiüksustesse kui ka politseikoolidesse, selleks, et me koolitaks politseinikke Albaanias, Montenegros ja ka teistes riikides. õpetaksime neid läbi viima juurdlusi ja hoolitseksime siis selle eest, et menetlused, mida me kasutame, on sarnased. ja aitäh ka sellele härrasmehele, kes kiitis Corte Finanza tööd suur tänu kõigile, kes leiavad, et meie majanduspolitsei töötab professionaalselt. nüüdseks juba aastaid oleme tõesti võidelnud maffiasarnaste ja terroristlike organisatsioonide vastu. ja Itaalia on tõesti üks väheseid riike kogu maailmas, millel on tegelikult äh, selline asutus nagu Guardia di Finanza ja tõesti, selliseid riike on väga-väga vähe, kus on eraldi majanduspolitsei üksus, mis tegeleb äh, selliste kuritegudega, tõesti, tegemist on ainulaadse üksusega. mitte kõikidel riikidel ei ole sarnast asutust, äh, politseid, mis tegeleb just majandus- ja finantskuritegevusega me tegeleme sissetulekuga, aktsiisiga, maksustamisega ja seda selleks, et äh, hoolitseda seadustest kinnipidamise eest. ning keskendume põhiliselt just terrorismivastasele tööle. ilmselgelt meie saavutuste nimekiri, mida ma mainisin ka teatud uhkusega, näitab ka, kui palju me tegelikult ikka veel peame muretsema, sest äh, me ei ole Euroopa Liidu tasandil seadusandlusega veel suutnud välja töötada meetmeid tõhusaks äh, petustevastaseks võitluseks Äh, finantskuritegevuste oht on suur ikka veel ja meie kui majandus- ja finantskuritegevusega tegelev politseiüksus üritame selles osas midagi ette võtta. proua Tšenitši küsis ka maksuametnike kohta. majandus- ja rahanduskomisjon, mille kutsus kokku meie rahandusminister esindabki nii-öelda kodanikke maksuküsimustes ja peab siis uurima kõiki käibemaksupettuste juhtumeid ja nende juurdlusi kohe algusest kuni protsessi lõpuni Nad peavad vaatama, et reegliteks peetakse kinni ning samal ajal meie roll on pigem võidelda pettuste vastu. eriti rahvusvahelise mõõtmega pettuste vastu. niimoodi üritame selle küsimusega tegeleda samamoodi tegeleme ka karussellpettustega, mis tegelikult on suurepäraseks näiteks selle kohta, kuidas Euroopa Liidu tasandil pettusi läbi viiakse, sest tegemist on nii-öelda rahvusvahelise maksumõõtmega, tegemist on väga raske kuriteoga, sest me ei räägi siin mitte ainult sissetuleku kaotusest, siia lisandub veel ka teine mõõde, millega me tegeleme, nimelt konkurentsivõime tagamine maksupettused ja maksuseaduste rikkumised ei ole rasked mitte ainult sellepärast, et kaob äh, sissetulek, vaid sellepärast, et nad moonutavad vaba konkurentsisüsteemi, nad ei taga kõigile võrdseid võimalusi. nii et äh, maksumaksjad, kes maksavad ausalt oma makse, kannatavad sellepärast, et on teisi, kes seda ei tee. jah vahel näiteks üritatakse käibemaksu maksmisest kõrvale slikerdada. kui ettevõte ei maksa käibemaksu, siis ilmselgelt see ettevõte on kohe automaatselt kakskümmend protsenti odavam, saab teenuseid kakskümmend protsenti odavamalt äh, pakkuda kui teised ettevõtted, mis seda teevad. nüüd pangakontode osas tehtud töö, ka selles suhtes oleme me väga uhked selle üle, mis me oleme saavutanud. siis äh, tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuendal aastal vastu võetud seadus number viissada viiskümmend kuus, mis puudutab äh, valuutat. sellest lähtume oma tegevuses tänu sellele seadusele saame me juurdepääsu dokumentidele, me saame äh, täpselt infot erinevalt, äh, erinevatelt Itaalia pankadelt, äh, kaasa arvatud siis Keskpangalt. nii et meil on tõesti võimalik siis läbi viia juurdlusi, lähtudes siis äh, pankadelt äh, saadud informatsioonist, mis on finantsinstitutsioonide käes, me on võimalik ka inimeste arveldus, arvetele juurdepääsu saada, kui me eeldame, et äh, inimene kas hoiab maksudest kõrvale või on kaasatud erinevatesse kuritegudesse. kõik see lihtsustab meie tööd, me, aitab meid äh, rahvusva-, aga kas see aitab meid ka rahvusvahelises kontekstis? me ei usu, eriti just Põhja-Euroopas äh, ei ole riikidel sarnast seadusandlust, meile tundub, et nad ei tööta samamoodi, nad ei tee samamoodi koostööd teiste üksustega ja just sellepärast jätkame meie oma tööd seda erinevate rahvusvaheliste võrgustike kaudu ja me üritame hoolitseda selle eest, et koostöö, koostöö muutub paremaks ja seda hallatakse paremini. ja ma ei mõtle siin mitte ainult kohtusüsteemide koostööd, vaid ma leian, et ka ministeeriumite tasandil tuleb teha paremini koostööd. vabandust, kui olen nüüd liiga kaua rääkinud, aga mina usun, et meil on vaja üheskoos just koolitustööd läbi viia, kui me kõik paremini teaksime, mida me teeme ja kuidas me teeme, kui me kõik kasutaksime ühte operatiivset keelt, ühesugust juurdlust, eh, siis meil oleks võimalik ka eh, uuringuid kiirendada, nendest aruandmist kiirendada, me saaksime ka üksteisele abi anda, teha koostööd paremini ka teiste õiguskaitseorganitega. kui palju on teil töötajaid? kui palju raha? allora la guardia di finanza attualmente è eh, formata da jah, meil on siin sada viiskümmend kaheksa tuhat töötajat, aga meie tööd organiseeritakse ümber nii, nagu seda tehakse kogu politseiga. Maldia seadus nimelt võeti vastu, selle alusel me seda teeme ja umbes kuuskümmend kolm tuhat äh, inimest saame me veel juurde see, selle ettepaneku vaatas meie valitsus natukene aega tagasi läbi, nad leidsid, et see on äh, õige number ja meil on tõesti veel väga palju teha, olen nõus seda tunnistama, meil on tõesti väga palju vaja ära teha, aga ma olen veendunud, et me saame jätkata kuritegevuse vastast võitlust nii, nagu oleme seda teinud siiamaani. jah, kui tohib, siis hästi lühidalt äh, kindral Atoski vastas juba tõesti väga põhjalikult küsimustele, mida siin esitati, aga mul on ka kaks kommentaari üldist, kui tohib. ma arvan, et pettusevastane võitlus on küsimus, mis on väga tähtis Euroopa jaoks ja seda erinevad äh, erinevatel põhjustel. me kaitseme Euroopa Liidu finantshuvisid ja ma rääkisin enne ka, kui tähtis on see, et Euroopa Liit ja tema institutsioonid toimiksid korralikult. ja see, mida härra Artui ja ka teised siin ütlesid et äh, Euroopa Liidus on meil väga palju erinevaid probleeme, mis vajavad lahendamist, meil on siin riiklikud ametivõimud, mis tuleb kaasata, me peame nende kaasamist äh, toetama ja väga tähtis on see, et need erinevad ametivõimud ka omavahel koostööd teeksid, äh, infot vahetaksid, kuid horisontaalne koostöö, sellel on piirid ja sellepärast tuleb sellele koostööle lisada nõndanimetatud vertikaalne mõõde. Need ühised standardid, mil, mis tuleb paika panna ja millest tuleb kinni pidada. ning horisontaalne dialoog ja koostöö, see ei pruugi aidata äh, Äh, vertikaalsete standardite väljatöötamise, nii et võib-olla meil on vaja ka mingit organisatsiooni, mis oleks koordineerivaks keskuseks või läheks isegi kaugemale. ja see on üks valdkondi, kus meil tuleb tõesti rohkem ära teha. Itaalia on nüüd oma kursi paika pannud, me oleme otsustanud, et meil on vaja rohkem meetmeid äh, ja et seda tuleb äh, teha ka Euroopa Liidu tasandil, et me peame koostööd tugevdama. me oleme selle küsimuse oma partneritega ka tõstatanud ja tõesti siin on Euroopa Liidu tasandil küll midagi juba ära tehtud äh, Äh, näiteks Euroopa prokuröri amet viidi küll sisse, aga öeldi, et äh, tema tegeleb ainult terrorismivastase võitlusega, maksupettusi ei tahetud tema valdkonda lisada. aga on täiesti selge, et koostöö, ükskõik kui professionaalne ta poleks, sellest ei piisa, meil on vaja siin eraldi üksust ja just sellepärast on ka Itaalia teinud just neid valikuid, mis ta on teinud. aga üks asi tuli täna õhtul väga hästi välja. Guardia di Finanza meie majandus- ja rahanduspolitsei on teinud oma valikuid, meie töö on näidanud, et erinevad üksused äh, kui nad omavahel konkureerivad, äh, siis sellest ei ole mitte mingit kasu, sest kõikide tegevusvõimed halvatakse ja ei ole mitte mingit mõtet, äh, et Euroopa Liidu instituudid äh, peaksid sekkuma, vaid otse vastupidi, igaüks peaks jääma oma liistude juurde ning viimased aruanded näitavad seda ka väga selgelt, et üritatakse tõesti üksteisega rääkida ja olla nii-öelda abivalmid, anda infot, kui vaja. nii et tõesti, me peaksime siin tõesti erinevate ko-, asutuste koostöö sümbioosi ära kasutama. Adesso desideravo solo oh, aggiungere un, un piccolo dato statistico a quello che... Kui tohib, siis lisaksin veel ühe asja kindrali poolt öeldule, see vastab ka härra Sukovski küsimusele. statistika. töömeetodite erinevuste kohta on järgmine. minu arvates on siin väga märkimisväärseid näiteid. mis puudutab kontrolle, kulutuse kontrolle, siis kuus liikmesriiki Euroopa Liidus võimaldavad juurdepääsu Euroopa Liidu rahasid saava ettevõtte peakontorisse. üheteistkümnes liikmesriigis on alati vaja kohtuluba, viies liikmesriigis ei saa üldse sinna sisse ja ainult viies liikmesriigis on võimalik läbi viia digitaalseid äh, uuringuid, äh, uurida läbi äh, ka arvutid ilma kohtuloata, üheksas riigis saab seda teha kohtu loal ning veel üheksas riigis ei tohi sellist digitaalset läbiotsimist üldse läbi viia. mida see tähendab tagajärgedes? kui tohib, siis räägiksin Itaalia olukorrast Itaalia ei ole enam sabassörkija, nii nagu ta seda palju aastaid oli. Itaalias on palju juhtumeid öö, öö, tuvastatud, mis ei tähenda otseselt, et on rohkem rikkumisi, vaid et on rohkem kontrolle läbi viidud ja kontrolli läbi viivad ametnikud on paremini koolitatud. seetõttu ongi vast tuvastatud suurem hulk rikkumisi. seega, kui riigil on kõrge rikkumiste määr, võib see tähendada seda, et nad võitlevad paremini pettuste vastu, võrreldes madalal rikkumiste määraga riikidega. ning siis see, mida Tšehhi Vabariigi härra ütles, ma nõustun täiesti teie mõtetega, sul-, suurepärane ettepanek. me rääkisime siin ka sellest Euroopa koostööprojektist, kus osaleb ka Itaalia. me soovisime laiendada koostööd ühise koolituse läbi AFCOSTE vahel, eelkõige tegimegi koostööd koostööd just äh, Tšehhi Avkosega, mis vastas meie sooviavaldusele väga kiiresti, seega võib-olla see projekt äh, hakkab tööle juba järgmisel aastal esinaisi luba, loaga, te olete siin teinud hinnanguid äh, sisekontrolli kohta kõigis kahekümne kaheksas Euroopa Liidu liikmesriigis. Te ütlete, et kuus riiki võimaldavad juurdepääsu ja teistel on äh, filtreeritumad juurdepääsud, et äh, kas te võiksite meile äh, edastada selle hinnangu kõigi riikide kohta, et me teaks, millest me räägime, milliste riikidega tegemist on, et kui on probleeme, siis vaja on äh, neist rääkida, ei tohi piirduda lihtsalt äh, statistikaga, üldise statistikaga ja vaja on teha ka järeldusi. Äh, võtsime kuulda seda palvet nüüd aga pean äh, lõpetama, ütleb proua Kressle, tänab äh, tõlke, tänab külalisi huvitava mõttevahetuse eest ja teabe eest. meil on väga pikk äh, nimekiri asjadest, mida me peaks tegema, aga need asjad, mida teie ütlesite, need võtame teadmiseks. aitäh, et siin olite ja arvan, et me õppisime täna väga palju. aitäh!